koosolekuga tahaksin teile teha ettepaneku nimelt, et proua Kopa teeks meile lühikese sissejuhatuse oma raporti kohta ja et me pärast seda kuulaksime ära laienemise peadirektoraadi peadirektori, selleks et ta meile räägiks komisjoni seisukohast ja ta ütles, et ta on valmis ka täna hommikul komisjonis vastu võetud äh, Horvaatia äh, sõelumisraportit äh, selgitama, nii et võib-olla kohe pärast proua Kopat annaksimegi sõna talle ja siis ühendaksime need kaks arutelu, kas te olete sellega nõus? hästi, siis proua Kopa, teil on kõigepealt sõna. aitäh, härra esimees minu raport on kirjutatud sellepärast, et on tekkinud vajadus vaadata üle laienemise tulemused pärast Kopenhaageni tippkohtumist, vaadata, missugune olukord on täna ja anda mõned soovitused ja tulevuse, tulevaseks. minu arvates praegusel hetkel on seda hädavajalik teha, arvestades, et meil on majanduskriis ja et laienemisest ollakse ka pisut väsinud. mina vaataksin laienemist rohkem niisuguse strateegilise protsessina ning käsitleksin laienemisega seonduvaid mõningaid küsimusi. ma olen olnud väga ettevaatlik oma järeldustes, et mitte kaotada keskselt kohal Euroopa Liidu enda tähtsust. me oleme ka mõningaid, olen ka mõningaid riike analüüsinud, sellepärast et riikide kohta on meil ju eraldi raportid. umbes kakskümmend aastat pärast Kopenhaageni tippkohtumist on meil väga hea võimalus vaadata üle uuesti Kopenhaageni kriteeriumid ja otsustada, kui tõhusad nad on. Nad on olnud siiamaani üsna tõhusad tänu paindlikkusele, nii otsustas ka komisjon hilj hiljuti, samuti vaadata üle, missugused on olulised kriteeriumid liikmelisuseks ning mis peavad jääma laienemispoliitika keskpunkti. samas loomulikult hoolimata headest tulemustest ei tähenda see, et kõik oleks täiuslik. ma ei taha rääkida mitte ainult sellest, et praeguses majandusolukorras on tarvis majanduslikke alakriteeriume ümber kohandada, vaid ma tahaksin võtta arvesse ka kandidaat ja poten-, riikide, potentsiaalsete kandidaatriikide sotsiaalsed olukorrad. kõik need riigid peavad toime tulema konkurentsiga ja suutma tagada rahalise stabiilsuse. seega on tarvis täiendavaid pingutusi teha selleks, et sotsiaal- ja majandustingimused paremini omavahel haakuksid, tegeleda töötuse probleemi ja teiste majanduskriisist tulenevate probleemidega. üks osa, miks Euroopa Liit on nii atraktiivne, on just see, et majandus ja sotsiaalsed küsimused on väga ainulaadselt omavahel seotud, nagu ma olen ka nimetanud siin kolmandas lõikes ja öelnud, et kui me jätame teatavad sotsiaalsed küsimused unarusse, siis on see väga kahjulik Euroopa Liidu üldisele mainele ja seetõttu peaks komisjon selles küsimuses olema väga ettevaatlik. samuti tuleb pöörata tähelepanu laienemise usutavusele. see on tõsiselt seotud Euroopa Liidu suutlikkusega integreerida uusi liikmesriike üks punkt, millele tahan siin tähelepanu juhtuda, on see, et Kopenhaageni kriteeriumite paindlikkus ja võimalus neid kohaldada ei peaks tooma kaasa topeltstandardeid, sest kõiki riike tuleb hinnata samade kriteeriumite alusel, täiendavaid kriteeriume juba pooleli olevale protsessile ei tohi lisada ja samuti ei tohi Euroopa Liit esitada mingisuguseid liigseid ja täiendavaid nõiendumisi. me näeme ikka, et vahetevahel tehakse muudatusettepanekuid, mis nõuavad kandidaatriikidelt niisuguseid asju, mida isegi meil praegustel liikmesriikidel ei ole ning nii ei tohiks see olukord olla. me peaksime jätkuvalt lähtuma ausatest kriteeriumitest lähtudes samas ka iga riigi eripäradest. protsess peab olema läbipaistev ja eeldatav. ma toetan komisjoni soovi teha see protsess rohkem võrdlusalustest sõlku, sõltuv ning igas laienemise protsessi faasis peaksid olema omad võrdlusalused. meil on täiesti kindlalt tarvis niisugust protsessi, mida on lihtne mõõta ja mida on võimalik mõõta. potentsiaalsed kandidaatriigid peaksid täpselt teadma, mida nad peavad tegema selleks, et nad saaksid juba kandidaatriikideks ja täpselt samal põhjusel pöördun ma teie poole sellega, et me peaksime nõudma rohkem eduraporteid ja selles kontekstis on mul väga hea tervitada komisjoni uut läbirääkimisstrateegiat, kus rõhutatakse inimõiguste tähtsust ning samuti justiits- ja siseasjade tähtsust, kusjuures ei jäeta unatu-, unarusse ka meediavabadust nii teoorias kui praktikas. lõppkokkuvõttes on muidugi täiesti selge, et liiga ranged tingimused mitte kuskile ei vii, kui liitumislubadus ei ole usutav. see on Euroopa Liidu jaoks oluline. me ei pea mitte ainult täiendavalt kinnitama oma lubaduste täitmist, aga me ei tohi ka anda niisuguseid lubadusi, mida me pidada ei suuda. kui me ei ole suutelised ühte või teist riiki oma keskele vastu võtma, siis oleks parem sellest kohe ja ausalt teada anda, juba siis, kui komisjon esitab oma arvamuse riigi kohta. see muidugi ei tähenda seda, et kui meil tekivad teatavad kahtlused, peaksime me selle konkreetse juhuse arutamisest kohe loobuma. selleks ajaks, kui avatakse liitumisläbirääkimised, tuleb esitada kindel seisukoht ja Euroopa Liit peab olema täiesti veendunud, et ta on suuteline selle riigi vastu võtma. see on Euroopa Liidu osa lõplikus kokkuleppes. kuna aga läbirääkimised võtavad väga kaua aega, siis vahetult enne läbirääkimiste lõppemist võiks teha uue mõjuhinnangu samal ajal on tarvis võidelda ka erinevate valesti mõistmiste vastu. üks asi on just integreerimise suutlikkus ning samuti laienemispoliitika suutlik, jätkusuutlikkus. kuid samas ei ole vaja ka liialdada. siiamaani ei ole tegelikult pidanud lõivu, pidanud integreerimisele lõivu maksma laienemise tõttu siiani on laienemised suurendanud ja mitmekesistanud meie tegevis, tegevust. laienemise käigus peame me ka selgitama olemasolevatele liikmesriikidele, missugune on laienemise kasu neile ja kuidas see parandab Euroopa Liidu üldist olukorda ja ka suhteid lähinaabritega. nüüd ma tahan ka nimetada komisjoni aruannet kahe tuhande üheksandast aastast, viis aastat pärast laienemist väljakutsed ja saavutused ning selles räägitakse, kuidas ettevõtlus ja äri on paranenud tänu uuele uutele liikmesriikidele ning kuidas kaksteist uut liikmesriiki on Euroopa Liitu integreerunud ning teinud Euroopa Liidust veel olulisema mängija rahvusvahelisel areenil. laienemine on oluline nii uutele kui vanadele liikmesriikidele ja Euroopa Liidule tervikuna. seda me peame oma kodanikele paremini selgitada, selgitama ja peame selgitama seda eelkõige noortele ning samuti arvamuse kujundajatele, nagu näiteks äh, majandusvaldkonna juhtidele, ajakirjanikele ja nii edasi. minu viimane punkt puudutab kahepoolseid arutelusid. ma kordan uuesti Euroopa parlamendi seisukohta, et kahepoolseid küsimusi ei tohiks tegelikult käsitleda äh, kui takistust liitumiseks, vaid nendele tuleks läheneda väga konstruktiivselt, võttes, võttes arvesse Euroopa Liidu üldisi huvisid ja väärtusi. me kõik mäletame, et head naabrussuhted on liitumiseks olulise tähtsusega, aga kooskõlas Euroopa liidu aluspõhimõtetega peaksime me tegema kõik, mis meie võimuses, et enne liitumist saaksid olulised küsimused lahendada, lahendatud. ning see ning looma niisugused tingimused, et partnerite vaheline suhtlemine pärast liitumist oleks lihtsam. Euroopa Liidu suurim panus niisugustesse aruteludesse ja vastuolulistesse küsimustesse, on see, et Euroopa Liit ise omaenese eksisteerimisega saab näidata, et on võimalik ja soovitav lahendada naabritevahelisi tülisid dialoogi läbi ning mõlemale poolele vastuvõetava kompromissi leidmise abil ma ei hakka teid täiendavate detailidega tüütama, te võite seda raportit lugeda ja lõpetuseks tahan ma rõhutada ühte asja. laienemisprotsessi usutavuse säilitamine on Euroopa Liidu jaoks olulise tähtsusega. see on tegelikult strateegiline vajadus. ilma usutavuseta võib Euroopa Liit kaotada oma võimekused ja see oleks väga ohtlik nii liidule endale kui vahetule naabrusele. nii et me ei, me ei tohi kaotada suurepärast vahendit oma välistegevuseks. tänan teid. Grazie Presidente, thank you very much um,. Ehm, yeah. suur tänu, komisjoni esindajad, ma võib-olla alustan sealt, kus proua Kopa lõpetas, kogu selle protsessi usaldusväärsuse küsimusest ja rõhutada, et ka Euroopa Komisjon on veendunud, et protsessi usaldusväärsus, laienemisprotsessi usaldusväärsust tuleb hoida. kui me tahame säilitada ka Euroopa Liidu niimoodi muutmisel kaasavat suutlikkust ja kui me ei ebaõnnestume selles piirkonnas, mis on Euroopa Liidu lähinaabrus, siis oleks väga raske ette kujutada, kuidas me saaksime olla edukad mujal maailmas. lubage öelda, et me hindame kõrgelt ja igati tervitame ka proua Kopa poolt koostatud raportit ja eriti seda ähm, makromajanduslikku perspektiivi, millest ta on lähtunud selle raporti koostamisel ma ei hakka äh, pikalt äh, analüüsima äh, raporti sisu. meil on konkreetseid märkusi selle kohta, mille me edastame otseselt proua Kopale, kuid ma tahan öelda, et sotsiaalne mõõde, mida proua Kopa oma raportis on esile tõstnud, on väga oluline. me ei usu, et me peaksime uusi kriteeriume lisama juba olemasolevatele Kopenhaageni kriteeriumitele, kuid samas leiame, et me saaksime tegutseda tulemuslikumalt kahes suunas. et anda suuremat sisu ja tugevust erinevatele peatükkidele äh,, eriti üheksateistkümnendale peatükile, mis puudutab sotsiaalpoliitikat ja läbirääkimiste käigus ja osutades sihipärasemat abi selleks, et ühinemisprotsessis osalevad riigid saaksid parandada sotsiaalmajanduslikke tingimusi, äh, äh, samal ajal kui nad peavad läbirääkimisi ja lähenevad Euroopa Liidu väärtustele. me samuti usume, et, et võrdlusaluse põhine lähenemine on oluline, see tagab õiglust ja läbipaistvust protsessist, me peame tagama et sellega ei kaasne äh, liiga suur koormus nendele riikidele, kuid seda on rõhutanud oma proua Kopa ka oma avasõnavõtus. me üritame nii palju kui võimalik omalt poolt prioritiseerida oma poliitikaid ja jõupingutusi äh, mida me arendame edasi läbirääkimiste raamistikus, võttes arvesse näiteks õigusriigi põhimõtted, põhivabadusi, mis kujutavad ennast sellest süsteemset komponenti, mis on aluseks läbirääkimisprotsessile. esimees lubage mul nüüd pühendada paar minutit teisele küsimusele. Äh, mida ma tahtsin teile tutvustada. täna hommikul Euroopa Komisjon võtt kiitis heaks Montani raporti Horvaatia äh, ettevalmistuste kohta. nagu te teate, see on osa meie äh, korrapärasest monitooringust seoses Horvaatia ühinemistaotlusega. raportis antakse hinnang Horvaatiale tehtud edusammudele kuue kuu jooksul septembris kaks tuhat üks kuni veebruar kaks tuhat kaksteist, keskendudes konkreetsemalt kolmele valdkonnale konkurents, kohtusüsteem, põhiõigused, justiits, julgeolek ja aruanne näitab, et Horvaatia liigub õiges suunas ja komisjon on veendunud, et Horvaatia teeb omalt poolt ka need lõplikud jõupingutused, et olla täielikult valmis ühinemiseks esimesel juulil aastal kaks tuhat kolmteist. meie oma poolt anname lubaduse tagada Horvaatiale õnnestunud ühinemine ja jälgime tähelepanelikult seda, kuidas Horvaatia täidab võetud kohustusi äh, arvestades seda, et Horvaatia sujuv lõimumine Euroopa Liitu on meie ühine ettevõtmine, mis on oluline nii Euroopa Liidu kui ka Horvaatia jaoks. ma tahtsin rõhutada neid aspekte, sest minu arvates äh, need kujutavad osa äh, nendest jõupingutust, mida härra proua Koopa püüab oma raportis esile tõsta, et anda uut hoogu laienemisprotsessile ja ma usun, et teie abil ja toetusel õnnestub meil üle saada sellest äh, väsimusest, mida proua Koopa mainis, nagu teate, et see on keelatud sõna komisjoni koridorides, ma ei hakka seda pikemalt kommenteerima kuid päris kindlasti me vajame teie abi ja toetust selleks, et äh, laienemisprotsess saaks jätkuda, oleks usaldusväärne ja et ta saaks oluliselt mõjutada äh, Lääne-Balkani riikide muutumist ja arengut. mikrofon, palun. suur tänu äh, teie vastuste ja sõnavõtu eest tänase otsuse teavitamise eest ja teie seisukohtade avaldamise eest selle raporti kohta. meil on üsna palju küsimusi, kui palju meil aega on, kakskümmend minutit. varireportööridele kaks minutit kõneaega, teistele üks minut, siis me äh, tuleme oma aega toime. jah, härra esimees, ma üritan härra esimees, ma olen proua Kopaga nõus, et äh, laienemine on väga tähtis vastus nendele väljakutsetele, mille ees Euroopa Liit praegusel hetkel seisab ja tõesti, me peaksime niimoodi oma rolli äh, paremini maailmas paika panema. laienemisprotsess on väga tähtis vahend, kuid me peaksime olema ka ettevaatlikud, sellepärast et laienemine ei ole siiski mingi iseseisev protsess, vaid siiski vahend ja see tähendab seda, et me peaksime mõtlema ka meie Euroopa Liidu vastuvõtuvõime peale, laienemisvõime peale tänan proua Kopat kõigest, mis ta on siia kirja pannud, kuid ma küsin endalt kõigepealt, et kas see äh, raport äh, ja nendel soovitustel ka mingit jõudu on, kui nad tõesti avalikkuse ette lähevad, sest mulle tundub, et siia on tõesti lihtsalt liiga palju kirja pandud. siin tuleks rääkida laienemisest ja me ei peaks kordama kõiki neid raporteid, mida me riikide kohta juba oleme eraldi kirjutanud. ja me peame ka vaatama, et me tõesti asjadega, asjadega, asjade kõrgusel oleksime. Te ütlete ja te räägite, et kandidaatriikide äh, puhul äh, on jäänud mulje, et nad kuulatakse küll ära, kuid äh, me peame paika panema ka Euroopa Liidu piirid. nüüd kahepoolsed küsimused, ka see küsimus on väga tähtis ma küsin endalt, kas kahepoolsed küsimused on need, mida te mõtlete, ähm, et tegemist on küsimustega, mille puhul te soovite läbirääkimisi alustada? ja nüüd siin räägitakse ka äh, liitumisprotsessile finantsabi andmist ja et tuleb välja töötada kommunikatsioonipoliitika ja komisjonil palutakse välja töötada uusi meetmeid ähm, selleks, et me vastaksime tingimused, sotsiaalsed kriteeriumid, ka need on väga huvitavad, kui vaadata siin äh, lõikeid kolm, viis ja kuus, siis tuleb väga selgelt välja öelda, millest me lähtume, meil on vaja konkreetseid äh, ettepanekuid nagu järelevalvesüsteem ja need liikmesriigid, kes on Euroopa Liidus, ka need peavad kogu seda protsessi järelevalvama. ma küsin, et kui me nüüd tahame nii palju, kas see on nüüd see sõnum, mille me saadame maailmale? mulle tundub, et äh, me lihtsalt matame need uued riigid nende nõuete alla, nii et härra esimees, ma loodan, et äh, mul on võimalik raportööriga koostööd teha me ei ole küll erinevatel arvamustel, kuid ma arvan, et me peaksime oma sõnumi eh, lühemalt, selgemalt ja jõulisemalt sõnastama. suur tänu! mikrofon, palun. proua Kornelis, minu arvates on tegemist suurepärase raportiga ja ma tänan proua Kopat selle eest see seostub väga hästi minu nägemusega laienemisest ja milline see peaks olema. mul on väga hea meel lugeda põhjenduspunkti F näiteks, et iga riiki tuleb hinnata vastavalt tema saavutustele ja äh, ja äh, tema liikumist hinnata äh, vastavusele kriteeriumidega ja seda tuleb hinnata ausalt ning läbipaistvalt aga see väljendab ka minu mõtteid ja tundeid selle kohta, et äh, laienemisprotsess peaks olema tehnilist laadi, äh, kui kriteeriumid on täidetud, tehakse järgmine samm. see tuleks eraldada sisepoliitilistest vaidlustest, nagu näiteks äh, valimised Lääne-Euroopas. loomulikult sellel nädalavahetusel kukkus kokku Hollandi valitsus, mis toob kaasa täiendavaid raskusi hollandlastele, kui, kuid päris kindlasti aitab kaasa laienemispoliitikale nõukogus ja ka teised riigid peaksid oma sisepoliitilisi konflikte laienemispoliitikast eemale hoidma. nii nagu ka kahepoolsete küsimuste puhul ja seetõttu ma olen väga rahul eh, teie raporti punktidega üksteist ja kaksteist ja üks tähelepanek ka sotsiaalse mõõtme kohta. täna hommikul äh, äh, tööhõivekomisjonis me võtsime vastu arvamuse EBA kaks kohta, milles on juttu, et äh, äh, aasta kaks tuhat kakskümmend tuleb lisada liitumiseelsete äh, ettevõtmiste hulka ja see võib-olla on ka minupoolne vastus äh, teie küsimusele sotsiaalsete kriteeriumite kohta Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend võiks olla äh, lähtealuseks ja suuniseks ka Euroopa Liidu liikmesriikidele oma majanduse arendamisel ja on igati mõistlik, kui äh, äh, ühinevad riigid jälgiksid seda eeskuju Eh, et nad saaksid läheneda järk-järgult ka meie mudelitele, eh, luues kaasavat majandusmudelit ja ma ootan eh, huviga täiendavat koostööd ja see on suurepäraseks aluseks meie edasisele tööle. härra Tahv, esimees, minu arvates on tegemist on äärmiselt provokatiivse raportiga aga enne, kui me hakkame Kopenhaageni kriteeriumi äh, tükkideks lammutama, peaksime esitama küsimuse, miks me seda soovime. Äh, mis on valesti läinud meie praeguste kogemustes äh, riikide ühinemisel, et me peaksime alustama täiesti valgest lehest võib-olla mõned liikmesriigid äh, äh, hakkavad mõtlema selle peale äh,, kas tasub olla liige või mitte, kui me hakkame liiga jõuliselt ühinemiskriteeriume muutma. mina ei arva, et laienemisprotsess on tehnilist laadi, et seda saaks kvantitatiivselt väljendada, nii nagu proua Kopa arvab minu arvates on see sügavalt poliitiline protsess. ja kui Euroopa Liit loobub oma äh, moraalsetest kohustustest tagada meist ida ja lõuna pool ka jõukus ja heaolu, kannatab Euroopa kaotades väga suure osa oma poliitilisest jõust üleilmastumise ajastul. me peaksime jääma kindlaks integratsiooni eetilistele eesmärkidele ja pidama antud sõna, äh, mida me oleme lubanud kandidaatriikidele sotsiaal- ja majanduspoliitika kohta, siis ei tohi alahinnata seda suurt lahknevust ja mitmekesisust, mis valitseb ka Euroopa Liidu sees jõukuse ja heaolu osas. Belgias ühe isiku töölevõtmine maksaks töövõtjale kolmkümmend viis eurot, Bulgaarias aga kaks koma viis eurot töövõtja kohta. see on siis tööandja kulu töövõtja kohta. ja ma arvan, et äh, äh, sotsiaalse dumpingu liigne rõhutamine on viga ja me peaksime põhjalikumalt kaaluma siin esitatud ettepanekuid. kui me soovime muuta ühinemisprotsessi, siis nii mina kui ka meie fraktsioon sooviksime näha suurt, suuremat rõhuasetust peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli avamisele Äh, laienemisprotsessi alguses. Äh, selline on meie kogemus Türgiga ja Horvaatiaga. võib-olla äh, seda mooda, mil me läheneme konvendile aastal kaks tuhat viisteist, muutume ka julgemaks ja annama suurema tähenduse ka assotsieerunud liikmetele. mis võib-olla oleks sobiv mõningate potentsiaalsete kandidaatriikide jaoks. suur tänu, me peame piirduma ühe minutiga, vastasel juhul me ei jõua päeva, päevakorda läbi võtta, meil on veel Lambsdorfi raport ja seejärel tuleb meil UNESCO esindaja Äh, ja me ei saa, äh, arvestades äh, külalist, seda päevakorrapunkti hiljem alustada. kõik, kes võtavad sõna selle raporti kohta, kellel on muudatusettepanekuid, peaksid seda arvesse pidama ei härra Katšin. tänan, esimees. kõigepealt tahaksin õnnitleda proua Kaupat suurepärase raporti puhul, äh, kus on visandatud kõik kriitilise tähtsusega aspektid edukaks laienemiseks strateegiaks. üks muudatusettepanekust, mida ma kavatsen esitada, äh, puudutab komisjoni rolli ühinemisprotsessi. Euroopa Liidu esindused äh, kandidaat ja potentsiaalsetes kandidaatriikides on suures aus nendes riikides ja me peaksime arvestama seda, et äh, tuleks proaktiivsemalt tegutseda ning välja selgitada äh, nende riikides süsteemselt korruptsiooniga tegelevad isikud. komisjon peab vastu võtma uue lähenemise, tänu millele tal on võimalik äh, nimetada nendes riikides süsteemse korruptsioonis süüdlasi. praegu komisjon ei suuda teha muud, kui pöörduda ametivõimude poole ja äh, küsida infot ja on tähelepanuväärne, et komisjon kavatseb ühinemisläbirääkimistega alguses kohe avada peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ja sulgeda need lõpus. see loodetavasti eh, kiirendab võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, kuid samas ma usun, et sellest ei piisa, me saaksime teha palju rohkem siin teid õnnitleda selle raporti puhul, sest nüüd on meil võimalik tõesti ka äh, suures ringis neid asju arutada, mitte kuskil äh, tagatoas. Need noored inimesed, kes üheksakümnendal aastal või hiljem sündisid, küsisid meie käest, mida me võiksime edasi teha, mida on võimalik teha. ja see, mida ütles kolleeg Omen Reuter, siis see on nii kaitsepositsioonile asumine ja mulle jääb mulje, et te tegelikult ei taha mitte mingit lainist, kui te ütlete, et jah, lõplikest äh, äh, lõplikest eh, asjadest võin teiega rääkida, kuid kas me saame neid lõplikuid asju paika panna, sellepärast et kahekümne aasta pärast näeb eh, asjad hoopis teistmoodi välja. ja kui ma oleks kaheksakümnendal aastal otsustanud, et asjad on lõplikult paika pandud, siis meil pole oleks ühtegi uut liikmesriiki. nii et tõesti, liikmesriikide puhul tuleks meil küsida, et kuidas te saate siin Wildersiga üldse nõus olla või kuidas te saate lubada, et Wildersi partei teie valitsust toetas. ma arvan, et te peaksite siin tõsiselt peeglisse vaatama. nii et tõesti, mulle tundub, et siin tuleb mõelda, kes tahab meie kojas laienemist, sellega peaksime me ka rääkima. mul on väga hea meel, et komisjon on meie poole ja Füüle volinikuna on ka selline mees, kes soovib meiega koostööd teha, nii et me tõesti peaksime vaatama ettepoole ja võib-olla tõesti oleks vaja ka Euroopast väljapoole vaadata. jah, meil ei ole siin Wildersit vaja, kui sotsiaaldemokraadid valitsusse läheks, kommenteerib härra Brock. hästi härra Kukan. jah, härra Krasnodõrfler, me võime sellest rääkida, neid parteipoliitilisi asju riikide kaupa võime me tõesti ajada, seal Hollandi puhul sotsiaaldemokraadid äh, ei ole valmis lihtsalt valitsusse minema ja vastutust võtma, jah, need asjad käivad ka sinna juurde. jah, hästi, kahjuks nii see on selles ka tuleb arvestada, meil on üha rohkem paremäärmuslikke parteisid ja meil ei ole piisavalt äh, parteisid, kes oleksid valmis kokku tulema ja mingit enamust äh, leidma, nii et see kõik on siin tõesti praegu suureks ja sügavaks probleemiks, kuid järgmisena härra Kukan. vabandust, et härra esimees teid katkestan. <laughs> ma arvan, et äh, töö proua Kopa töö tulemust tuleks hinnata. Lääne-Balkani riikide puhul on väga tähtis toonitada neid siirdejõudusid Euroopa Liidus ja sealses regioonis ja kuidas neid võiks tõhusamalt ära kasutada. on tähtis mainida ka majanduslikku ja sotsiaalset dimensiooni, sellepärast et see on ka tähtis tegur, kuid eh, nende tegurite tähtsust ei tohiks üle hinnata. komisjon on olnud, üritanud olla innovatiivne äh, integratsiooniprotsessi osas ja ma arvan, et ka seda tuleks hinnata. me peaksime toetama komisjoni algatusi ja ka meie peaksime olema paindlikumad Euroopa lõimumisprotsessi osas. Nendel juhtudel just äh, kus ei ole võimalik kasutada standardlahendusi, nagu näiteks Kosovo ja Bosnia-Hertsegoviina. tahaksin näha ka, et rohkem pöörataks tähelepanu Euroopa Parlamendi rollile selles protsessis, sellepärast et paljudel juhtudel on meil võimalik anda oma panus sellele protsessile ja aidata poliitilistele arengutele kaasa. näiteks Euroopa Parlamendil on ainukordsed kogemused paljude liikmes, kogemusi, meil on parlamendiliikmed, kes tulevad uutest liikmesriikidest ja kes olid kaasatud nendesse transformatsiooniprotsessidesse ja neid kogemusi tuleks ära kasutada. ja esimees ütleb äh, jällegi ilma mikrofonita. suur tänu, ma tahaksin Heleni Kopat tänada, ütleb proua Koomes, selle suurepärase, tähtsa ja huvitava raporti eest tahaksin kutsuda üles äh, sotsiaalsete äh, standardite, äh, standardeid rohkem kaasama sellesse hindamisprotsessi. sotsiaalsed standardid ei ole esikohal sellepärast, et nad ei ole Euroopa Liidus ka esirinnas olnud. me oleme sotsiaalseid standardeid pigem lammutanud ja minu koduriigi puhul tuleb see väga selgelt välja, nii et pole mingi ime, et äh, laienemisprotsess ja äh, laienemisprotsessis ja kandidaatriikide puhul ei ole sellele tähelepanu pööratud tahaksin veel öelda, et ma toetan seda üleskutset järelevalvemehhanismi väljatöötamise kohta, et näha, kas Kopenhaageni kriteeriumist peetakse kinni mitte ainult minu koduringis, vaid üleüldiselt Euroopa Liidus, selleks et me oleksime usaldusväärsed ja töötaksime nende eesmärkide nimel, mille äh, poole me peaksime püüdlema ja äh, kandidaatriikidelt on naeruväärne midagi nõuda, kui me oma koduriigis nendest kriteeriumitest kinni ei pea. ma ei hakka siin praegu üldse mitte vihjama ähm, koostööle äh, nende piinamislendude teostajatega äh,, Äh, me lihtsalt peame üle vaatama, millised on olnud Euroopa Liidu tegevused, mil määral on sotsiaalset dialoogi peetud ja nii edasi. tahaksin muret avaldada selle kahepoolse küsimuse ja arutelu pärast Türgi ja Küprose puhul järgmisel poolaastal võib äh, see meil veski kivina kaelas olla, on väga palju provotseerivaid avaldusi tulnud Türgi ametivõimude poolt, ma loodan, et nad saavad aru, et äh, nende avaldustega nad mitte ainult ei äh, aja närvi Küprost, vaid tegelikult kogu Euroopa Liitu suur tänu, sõna sai härra Vigenin. tegemist ta ei ole mitte, siin raportis ei ole mitte midagi provotseerivat, ma ei saa aru, kust äh, härra Tahv neid äh, provokatsioone siin välja luges. tegemist on siin katsega laienemise mõjusid hinnata ja mõelda, milline mõju on tulevatel laienemistel ja siin üritatakse lihtsalt konkreetsed riigid üldisest laienemisprotsessist lahti hakata, vaadata seda üleüldiselt, nii et minu arvates on tegemist väga hea panusega. ja ma olen veendunud, et meil on võimalik selle kaudu oma lähenemist välja töötada, siis sügavamat ja rohkem usaldusväärset lähenemist. on paar asja, mida ma tahaksin tõstatada. esiteks, ma olen natukene skeptiline selle äh, lõimimisvõimsuse hindamise osas, sest need, kes on laienemise vastu, võivad kogu aeg tõestada, et meil ei ole mingit võimsust laieneda ja niimoodi haavata kogu seda laienemisprotsessi. teiseks, liitumiskriteeriumitest kinnipidamise alane järelevalve tegemist peaks olema mehhanismiga, mis kehtiks kogu liidu jaoks, mitte ainult kandidaatriikide jaoks või nende riikide jaoks, mis on hiljuti liitunud, sest isegi praegu me, me näeme, et vähemalt kolm riiki Euroopa Liidus ei täida neid kriteeriume. ja selles raportis võib-olla peaksime me ka mainima, et äh, kandidaatriigid peavad natukene täpsemalt järgima meie strateegiaid, näiteks Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat. ma saan aru, et praegusel hetkel majanduslik olukord on raske, sellepärast on väga raske sellest strateegiast rääkida, kuid kuskil tuleks seda küsimust siiski mainida ja lõpetuseks ma arvan, et tegemist on väga heade jõupingutustega, ma mäletan laiendatud juhatuses arutelusid, kus me otsustasime äh, selle raporti koostamise ja ütlesime, et jah, seal on ohtusid ja me ei tea, kus me selle raporti koostamisega lõpetame, kuid parlament ja välisasjade komisjon on alati pooldanud laienemist ja me peaksime mõtlema, kuidas muuta kogu seda protsessi usutavamaks ja et me kõik oleksime siiski rohkem vaimustuses sellest äh, protsessist ja peaksime ütlema, et laienemispoliitika on kõigest üks Euroopa Liidu poliitikatest. Äh, härra Tänak, jah, proua Koppa on vastuoluline ja laienemine on küll olnud edukas, kuid ma ei ole nõus selle mudeliga, et äh, üks valem kõigile, näiteks euroala, et kõik riigid peaksid sellega liituma meil oleks vaja siiski erinevaid vorme tulevaste liitumise osas ja siis tehnilised küsimused, siin räägitakse äh, nõukogust, samal ajal poliitiliselt ega ka geograafiliselt ei ole defineeritud ära Euroopat. ja nüüd see demokraatiline toetus äh,, avalikkus peab äh, olema nõus selle kuluga, mis maksumaksjatele langeb näiteks tõukefondide kaudu ja teiste meetmete kaudu. ja tuleb arvestada ka sellega, milline koormus langeb inimestele ja riigieelarvetele. näiteks Le Pen sai Prantsusmaal kakskümmend protsenti presidendivalimistel ja sellega peab ka arvestama. ja siis potentsiaalse kandidaatriigi staatus äh, andmine Ukrainale et võib-olla peaksime rohkem siin präänikut kasutama ja peaksime neile selgeks tegema, et neil ei, ei ole päris samasugune staatus nagu Albaania. võib-olla me ei peaks siin kahepoolseid arutelusid nimede piiride üle kasutama relvana selleks, et blokeerida liitumisi tulevikus. ja see tuli ju Makedoonia puhul väga äh, selgelt välja ja Horvaatia puhul ma loodan, et kui ta saab liikmesriik, siis ta ei kasuta oma uut staatust selleks, et blokeerida Serbia liitumist, sellepärast mis toimus äh, seal piirkonnas kümme aastat tagasi ja see, mida ütles härra Kukan, väga huvitav oli see, et isegi enne Lissaboni lepingut meie parlamendil oli rohkem pädevust äh, riikide ja parlament on rohkem järgnevate laienemiste puhul rohkema pädevusega kui varem ja me peaksime seda eelist ära kasutama. aitäh. mina. Äh, eine Wortmeldung. Herr Scholz härra Šolts, suur tänu, härra esimees! ei, mul on hea meel, et ma variraportöörina siiski veel sõna saan. Te mainisite siin raport, raporteid aastatest kaks tuhat kuus ja kaks tuhat kaheksa, mul on väga hea, et me need põhimõtted uuesti tõstatasime. nimelt need, et Euroopa Liit on avatud kõigile, kõikidele riikidele, kes soovivad liituda. ja see lähenemine on siin raportis ka kirjas ja sellepärast tahan raportööri tänada selle väga tugeva projekti eest. kolm punkti. punkt seitseteist on minu arvates väga tähtis isegi siis, kui me praegusel hetkel oleme öelnud, et on täiesti iseenesestmõistetav, et äh, laienemine tuleb ja see tuleb ka praktilises poliitikas äh, sisse kirjutada. me peame kodanikele ütlema, et kui me räägime lõimimisest, laienemisest, siis see toimub teatud etappides ja et Euroopa Liidu arengul on ka teatud etapid ja sellepärast see lõimimisvõimsuse küsimus on tegelikult tõsiseltvõetav väljakutse, kui me soovime rääkida laienemisest ka edasi. sest me peaksime olema õnnelikud, et meil nüüd on see liit kahekümne seitsme ja kahekümne kaheksa liikmesriigiga, et me püsime veel koos, me peaksime mõtlema, kuidas sotsiaalsete ja majanduslike probleemidega ümber käia ja tegelikult sellepärast on väga hea ka, et siin raportis see sotsiaalne dimensioon on väga selgelt välja toodud. veel Kopenhaageni kriteeriumitest. ma arvan, et me peaksime nendest need säilitama, peaksime mõtlema selle peale, kuidas kriteeriume edasi arendada, aga me peaksime ka tõsiselt Äh, vaatama kahekümne seitsmele liikmesriigile silma vaatama ja ütlema, et kas me tänapäeval üldse oleksime võimeline mingi kompromissi nendes küsimustes saavutama. vaatame seda, mis toimub Hollandis ja Ukrainas, see, kuida-, vabandust, Hollandis ja Ungaris, see, kuidas seal põhiõigustega ringi käidakse ja teatud teiste küsimustega ka, see tegelikult äh, näitab, et Euroopa Liit peab aktiivselt ka äh, need küsimused oma päevakorda panema. suur tänu, lubage ka mul teha paar märkust, ütleb Brock Leping, lepingus ei ole kirjas, et iga liik-, iga riik võib saada liikmesriigiks, iga Euroopa riik, mis täidab tingimused, võib esitada taotluse liikmesriigiks saamiseks, nii et seal on väike vahe sees, see ei tähenda, et automaatselt oleksid meil need protsessid paigas. minu arvates on väga tähtis, et äh, need mõned ettepanekud, mida proua Kopa siin tegi, nagu näiteks äh, hilisem järelevalve, ma arvan, et nende puhul me peaksime natukene tõsisemalt mõtlema, kuidas me seda sõnastame ja kuidas me selle nii-öelda kodanikele maha müüme, see oli Bulgaaria ja Rumeenia puhul nii. me nägime, need asjad ei toimi nii et me peaksime endale mõtlema, me peaksime mõtlema ka selle peale, et poliitilist tahet komisjonis alati ei ole nende võimaluste ärakasutamiseks. ja ma arvan, et me peaksime mõtlema ka meetodite peale, selleks et meil oleks selline tõesti usaldusväärne protsess, see on väga tähtis selleks, et meie kodanikud ka toetaksid ja niimoodi lihtsustaksid seda laienemisprotsessi. ma olen veendunud, et meil tuleb tunnistada, et Euroopa Liit ja tema kodanikud on väga palju panustanud. kui mina sain Euroopa Liidu, äh, vabandust, Euroopa Parlamendi saadikuks, siis oli üheksa riiki liikmed, nüüd on kakskümmend seitse nii et aastast kaks tuhat viis kuni tänase hetkeni on liitunud kolm, tuhat üheksasada üheksakümmend viis kuni tänapäev on liitunud äh, kolmteist riiki, nii et me oleme tõesti väga palju ära teinud, aga me peaksime nüüd vaatama, milline on olnud see panus ja peame hoolitsema selle eest, et et kõik need poliitikad ka rakenduksid. ja me ei tohi unustada, et me oleme kriisis, me oleme kriisis, seda näitavad ka valimistulemused, kriisis on eriti heas positsioonis äärmuslikud jõud, äärmuslikud jõud kasutavad alati kriise ära, öeldakse, et välismaalased, sisserändajad, need, kes on teistmoodi, on süüdi. see on väga vana lugu juba, see ei ole mitte midagi uut. ja kui me seda ei arvesta, siis tekib meil probleeme. ja ma arvan, et et äh, seda tuleb, see, nendele probleemidele tuleb ka mõistlik lahendus leida. sest lihtsalt äh, trummitagude mitte midagi teha ei ole ka lahenduseks, nii et me peame hoolitsema tõesti selle eest, et meil on äh, kõige madalamal tasandil toetus olemas, siis ka see laienemisvõimsus, proua Kopa juba mainis seda küsimust äh,, ütles, et tegemist on tähtsa küsimusega, proua Omen Reuten tõi selle kuidagi veelgi tõsisemalt välja, aga mis ma siin enne ütlesin, see on täiesti selge lugu jälle. igal juhul tuleb meil palju selgemalt kodanikele põhjendada ja tegelikult ka iseendale põhjendada äh, kuidas me seda teeme ja kas me tõesti oleme võimelised, me peame vaatama, et see asi nagu kaardimajakene kokku ei kukuks, et Euroopa Liidul lihtsalt igasugune tegutsemisvõime ära kaob. me peaksime mõtlema esmase õiguse peale, et meil on kolmkümmend viis või kolmkümmend kaheksa riiki, me peame ühehäälselt lepingut vastu võtma. me olime veendunud, et Lissaboni leping on vastus laienemisprobleemidele et Euroopa Liit otsustusprotsessides peab äh, olema tugevam ja on vaja rohkem toetust ja selles osas tuleb teha edusamm. aga samal ajal on meie lubadused olnud selged, me oleme võtnud kohustusi. Thessaloniki tippkohtumisel kahe tuhande kolmandal aastal me ju Balkani riikidele andsime selge lubaduse. liikmesriigid, vabandust, kandidaatriigid aga peavad kri-, täitma kriteeriumid, mitte kellelegi allahindlusi ei tehta ja me peame ka hoolitsema selle eest, et meie struktuurid muutuvad teistsuguseks, kui liitub järjest rohkem riike ja Euroopa Parlamendi struktuuri tuleb muuta ja ma arvan, et sellele küsimusele tuleb tõsisemalt äh, mõelda, kui me soovime tõesti, et see protsess oleks edukas. proua Koppa raport on heaks aluseks, aga ma arvan, et muudatusettepanekute kaudu on meil võimalik äh, parandada veel nii mõningaid seisukohti ja teatud asju siin võib-olla teravamalt ja selgemalt äh, välja tuua. Bulgaaria ja Rumeenia ja teiste näidete puhul, Horvaatia puhul oleme me ka näinud, et meil tuleb äh, kohtusüsteemi ja korruptsiooni küsimused äh, selgemalt tõstatada. sest tegemist on nagu vähkkasvajatega ja need probleemid tegelikult segavad ka teiste riikide äh, edasiarenemist, nii et meil tõesti tuleb kuidagi toimimisvõime tagada. proua Kopa, see lõimumisvõime, võib-olla siin peaks ütlema ära juba ka selle, mida Euroopa Liit on ära teinud ja kui suured edusammud on tehtud. ja me peame nendes riikides ka selgeks tegema, et kõik need reformid tuleb läbi viia ka siis, kui nad ei ole Euroopa Liidus. Neid reforme ei viida läbi Euroopa Liidu pärast, vaid need reformid on ainsaks võimaluseks välja töötada sotsiaalselt ja majanduslikult hästi toimiv riik. see on ka tingimuseks äh, igale rahvusriigile selleks, et olla edukas, nii et seda tuleb neile riikidele öelda, et te teete neid reforme iseenda pärast, mitte meie pärast. et ei ole mõtet lihtsalt äh, reformiköit äh, lohisema jätta. Äh, jah, ma saan aru, et väga paljud ütlevad koduriigis, et Brüsselis nõutakse ainult sellepärast näe-, teeme ja siis rahvas ei ole rahul, sellepärast et öeldakse, et need küsimused surutakse Brüsselist peale nii et ma arvan, et see on küsimus, mille peale me peaksime ka tõsiselt mõtlema, tegemist on eriti just praegusel ajahetkel väga tähtsa küsimusega, peaksime mõtlema, kas meil on piisavalt muudatusettepanekuid juba tehtud ja võib-olla peaksime siin tõesti maha istuma ja mõtlema, kuidas neid muudatusettepanekuid sõnastada ja võib-olla tuleks kutsuda ka mõned eksperdid kohale, sest tegemist on tõesti põhimõttelise küsimusega me peaksime siin ka oma seisukohad selgemalt välja töötama ja selleks võib-olla ka rohkem aru pidama ja proua Kopa, teil on lõpetuseks sõna. Thank you, Mr President, I want to suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada kõiki kolleege kommentaaride ja sõnavõttude eest. Te kõik saite aru, et tegu ei ole lihtsa ülesandega, aga peamiselt soovisin ma ikkagi saada, saata selge sõnumi laienemisprotsessi usaldusväärsusest ja seda ma katsungi teha selle raporti tekstiga. nüüd mõned kommentaarid natuke konkreetsemad. Kopenhaageni kriteeriume täiesti ära kaotada ja lõhkuda ei ole mingisugust põhjust, nad on suurepäraselt toiminud siiamaani, aga olles neid kümme aastat kasutanud, peaks ikkagi tegema äh, väikese hinnangu ja vaatama, kas oleks võimalik neile midagi juurde panna, neid ümber pisut teha, et nad olukorra teeksid veel paremaks. mõned muidugi teist ütlesid, et need tulevad täiesti ümber teha või et me peame rõhuma Euroopa Parlamendi rollile või komisjoni rollile. absoluutselt kõik, mis meie tõsiseltvõetavust suurendab, on suurepärane. mina tahtsin pöörata tähelepanu ka sellele, et kodanikuühiskonda tuleks kaasata laienemisprotsessi oluliselt rohkem, kui me seda praegu teeme. ja mitte ainult kandidaatriikide ühiskonda liitumiseelse vahendi IPA kaks abil, aga peaksime kaasama ka kodanikuühiskonda liikmesriikides, me peame oma liikmesriikide inimestele ka selgeks tegema, et laienemisprotsess on igal juhul väärt edasiarendamist. ma arvan, et justiits ja siseasjad, inimõigused on väga olulise tähtsusega, kõige olulisema tähtsusega ja mida aeg edasi, seda olulisemaks nad kõiges selles protsessis muutuvad ja nagu te kõik arvate, arvan ka mina, et inimõigused on küsimus, millele me peame igal juhul rõhuma ja tegema seda juba liitumisprotsessi alguses, mitte lõpus. nüüd loomulikult vastuvõtuvõime ei ole midagi ainult tehnilist ja mul ei olnud vähimatki kavatsust seda sõnumit edastada. tegelikult on selge, et vastuvõtuvõime on ka väga poliitiline asi ning mulle väga meeldis varasema kolleegi Ann-Marin Viersma seisukoht, kes rääkis ka sotsiaalsest vastuvõtuvõimest. suurepärane, just nimelt sotsiaalsed standardid on just täpselt need, millele me peame tähelepanu pöörama, samas ei ole mingisugust vajadust lisada veel täiendavaid sotsiaalseid kriteeriume. meil ei ole sotsiaalseadustikku, aga meil on olemas Euroopa Liidu sotsiaalsed standardid, millest me peaksime jätkuvalt kinni pidama. ma olen väga tänulik komisjonile ja härra Soninole isiklikult, kes tõesti püüavad leida niisuguse võimaluse, et me saaksime nendes küsimustes kokku leppida, kuna on äärmiselt oluline, et mõlemad Euroopa Liidu institutsioonid selles küsimuses ühes ja samas suunas liiguksid kuna tegu on olulise tähtsusega küsimusega. tänan teid väga ning muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg on kaheksas mai, ma ootan huviga teie panust ja suur tänu teile selle huvitava arutelu eest. The, the, the uh, Chairman Brock. enne kui esimees Brock siit ruumist lahkub, lahkus, tegi ta väga huvitava ettepaneku, mida me võiksime arutada. nimelt. see oli kuulamiste kohta, ekspertide kuulamiste kohta ja minu arust see on väga huvitav, nii et kui see asi nüüd peaks nii minema, et me korraldame kuulamise ekspertidega, siis on kaheksas mai liiga vara täht-, muudatusettepanekute esitamiseks. ma ei tea, kas proua Kopa on nõus? jaa, ma arvan ka, et me peame palju rohkem mõtisklema, nii et kui on võimalik seda kuupäeva muuta, siis miks ka mitte? me peaksime nüüd arutelu lõpetama sest et meie kolleeg Lambsdorff juba ootab järgmine päev. ma tahtsin tegelikult selles arutelus ka sõna võtta. aga no te võite jätkata jah, ütleb härra esimees. hästi, ma olen tegelikult Andrewga nõus ja mul on hea meel, et ka proua Kopa nõustub. tõesti, see on nii oluline aru, raport, et selles küsimuses on tarvis rohkem arutada. ma arvan, et kui me ei pea olema komisjoniga absoluutselt kõikides küsimustes ühte meelt, sest et on küsimusi, meie otsustame nii, arvame, et see peaks olema nii, komisjon, et peaks olema teisiti, hästi, elu on selline ja nii ta on, aga ma lähen nüüd oma raporti juurde, see on pära, tänase päevakorra teine eh, punkt ehk siis parlamendi soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee kuuekümne seitsmenda istungjärgu osas ma teen seda saksa keeles, nii et kes saksa keelest aru ei saa, peaksid nüüd kõrvaklapid pähe panema, seepärast räägin nüüd aeglaselt ja nendest asjadest, mis pole tähtsad, selleks et kõik jõuaksid kõrvaklapid pähe panna. sellel aastal me jagasime soovituse seitsmesse peatükki, seda sellepärast, et äh, nii nagu ka eelnevatel aastatel olime me New Yorgis välisasjade komisjoni delegatsiooniga selleks, et prioriteedid täpselt paika panna selle raporti jaoks, lihtsalt et mida on siis mõistlik teha ja mida üldse oleme suutelised äh, tegema ja me selle seitsmes peatükis äh, me tegelikult keskendume just sellele, milline on ÜRO süsteem ja üleüldine juhtimine mängib siin väga tähtsat rolli, samamoodi nagu rahu ja julgeolek. Äh, ning äh, me ütleme, et parlamendi jaoks on väga tähtis meie tegevuse järjekindlus ja Euroopa Liidu nähtavus. meie jaoks on väga tähtis, et äh, resolutsioonid Euroopa Liidu kohta ka täielikult rakendatakse, sellepärast et pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on see ju ka vajalik. see resolutsioon sajaprotsendiliselt rakendada on väga tähtis, samamoodi nagu ka meie koordineerimise parandamine Julgeolekunõukogus. kaks äh, liikmesriiki on endale, nimelt Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on endale nii-öelda teatud äh, reservi, äh, puhvri jätnud ja need liikmesriigid, mis ei ole liidu liikmed, nende olukord on palju parem, siis maailma tasandil juhtumine, tegemist on jällegi strateegilise küsimusega Euroopa Liidu jaoks, me tahame, et liikmesriikide esindajad ja Euroopa Liit üleüldisena süstemaatiliselt kahepoolsete ja mitmepoolsete läbirääkimiste kaudu oma partneritega suhtleks New Yorgis selleks, et meil oleks võimalik küsimused omavahel läbi arutada. me soovime ka Julgeolekunõukogu reformi tegemist ei ole mitte ainult äh, numbrite ja nimede küsimusega, vaid ka töömeetodid on meie jaoks tähtsad. me oleme teinud ettepaneku, et äh, tuleks äh, toetada ka ad hoc töörühma meetmeid, ÜRO Peaassamblee töö paremaks muutmiseks, tegemist on väga tähtsate küsimustega ka üleüldise juhtimise osas, siis kolmas peatükk, siin on põhiliselt tähtis koostöö ja rahu ülesehitamise struktuurid, räägime siin konfliktide ennetamisest äh,, tsiviil- ja sõjaväelisest äh, ennetustööst ning äh, sellest, äh, milline on meie võimsus väga tähtis küsimus on ka naiste kaasamine ka rahuprotsesside kõikidesse etappidesse. empiirilised uuringud näitavad, et äh, äh, siis, kui naised on kaasatud, on võimalik leida ka jätkusuutlikke lahendusi. tuleb töötada ka selle kallal, et äh, ka kaitsevastutust äh, selgemalt välja tuuakse Äh, meil tuleb äh, selgeks teha, et tegemist on tõesti alternatiiviga ja et äh, see on tähtis eriti just pärast konflikti lõppemist. ka Euroopa välisteenistuse loomisel oli see küsimus meie jaoks väga tähtis. väga tähtis on, et meil oleksid ka lepitusstruktuurid, nende loomist tuleb toetada, meil on vaja paremaid juhiseid, meil on vaja ka väga head koostööd välisteenistuse ja ÜRO vastavate peadirektoraatide vahel neljaks inim-, neljandaks inimõigused, siin jällegi on siseriiklik pädevus äh, väga tähtis inimõigustest kinnipidamisel. on väga tähtis, et äh, inimõigused ÜRO töös äh, kõikides küsimustes väga tähtsat rolli mängiksid. räägime siin sellest universaalsest ülevaatest ja et meil on vaja ka erimeetmeid, mida võimalikult kiiresti rakendada viies peatükk tegeleb demokraatia toetamise tingimustega. koos paljude kolleegidega leiame me, et demokraatlike protsesside toetamine peab minema äh, kaugemale kui valimised ja valimiste perioodid. meil on vaja rohkem kaasata siin äh, parteisid, erinevaid organisatsioone, kodanikuühiskonna esindajaid, noori ja ka äh, Äh, naiste õiguste tugevdamine mängib siin väga tähtsat rolli. ma räägin siin ka rahalisest abist, aga ka tegelikult inimlikust abist, ehk siis, et personali leidmine nende küsimuste lahendamiseks on väga tähtis. demokraatia toetamine on Euroopa välispoliitika üks tähtsamaid küsimusi ja seda peaks meie suhetes ÜRO-ga selgemalt välja tooma. siis arengu osas on äh, praegune tekst praegusel hetkel väga rabe, need, kes on seda lugenud, äh, kindlasti jagavad minu arvamust. esiteks on väga tähtis välja tuua koostöö arengukomisjoniga, seda koostööd tuleb jätkata arengu komisjon teeb oma soovituse ja siis äh, hakkame Arengukomisjoniga läbirääkimisi pidama selles osas, et milliseid aspekte tuleks eriliselt välja tuua. ja ähm, soovituste osas räägime me sellest, et äh, vahel tuleb mõelda ka selle peale, kuidas suuremat äh, huvi äratada ÜRO-s äh, parlamentide kaasamise osas. ÜRO on küll hea mainega institutsioon, kuid tihti tuleb siiski meil tunnistada, et Äh, paljud inimesed ei tea, kuidas ÜRO töötab, kuidas need erinevad sambad toimivad, nii et võib-olla rohkem informatsiooni ja selgitustööd aitaks selles osas äh, olukorda parandada. praktilisest küljest vaadates muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksas mai kell kaksteist, kolmekümnendal ja kolmekümne esimesel mail soovime me komisjonis pidada Äh, maha lõpliku arutelu ja hääletada ja juuni alguses peaks see minema nõukogu töörühma ja juuni lõpus äh, nõukogu töörühm võtab vastu oma otsuse. nii et me tegelikult päris sünkroonselt nõu-, nõukoguga oleme tööd teinud ja tahan tänada ka välisteenistust suurepärase koostöö eest, sest olime päris edukad. suur tänu kõigile ja ootan põnevusega teie kommentaare. suur tänu, kallis kolleeg! kõigepealt härra Preeda, palun! tänan, esimees! juba teist korda olen mina Rahvapartei variraportööriks selles küsimuses ja ma tahan tänada härra Lambsdorfi selle põhjaliku raporti eest. mul on paar tähelepanekut. Euroopa Liidu roll ÜRO-s. selleks, et meil oleks üks ühine sõnum et me teguksime sidusalt, me peame ka Euroopa Liidu siseselt koordineerima oma seisukohti. mis tähendab seda, et meil peab olema ühine arusaam Euroopa Liidu staatusest ÜRO süsteemis. me peame omavahel kokku leppima ja alles seejärel mõistavad ka meie partnerid, et me esineme ühehäälselt mis tähendab seda, et meil peab olema oma tegevusstrateegia resolutsioonide jaoks. sest eh, endiselt esinevad tõlgendamisel erimeelsused, eh, mis tulevad välja erinevatel koosolekutel. ma usun, et eh, on õige aeg välisteenistusel anda omapoolne hinnang resolutsioonide jõustamisele ja see annaks meile võimaluse aru saada, mis toimib hästi mis mitte ja mida tuleks parandada. ma arvan, et me peaksime korralikult ära kasutama oma eri vaatlejastaatust, enne kui me taotleme täisliikmelisust äh, Responsibility to protect, kohustus kaitsta põhimõte on äärmiselt oluline ja minu arust on suurepärane, et me ei kiirusta selle kohustuse vastutuse aruteludega, enne kui me ei ole oma kaitsemeetmed paika pannud. Äh, vahendustegevus. nõukogu peaks lähtuma kõikehõlmavast lähenemisest kui me räägime toetusest demokraatia protsessile, oleks kasulik mainida äh, olemasolevaid finantsvahendeid ja nende paremat ärakasutamist, äh, eriti sõltumatute äh, vabaühenduste toetuseks. me oleme saanud oma õppetunnid Egiptusest ja Valgevenest ja teame, et vabaühendused on olulised demokraatia juurdumiseks me esitame selle kohta ka omapoolsed muudatusettepanekud ja ma loodan suurepärasele koostööle meie raportööriga. mis puudutab muudatuste esitamise tähtaega, äh, siin on viide kahekümne kuuendal aprillil ja kas see tähendab, et me oleme saanud lisaaega muudatusettepanekuteks, palun teavitage meid, sest te ütlesite üheksas mai järgmisena ja viimasena saab sõna äh, proua Munis. Eh, eh, suur tänu, härra esimees. mina räägin äh, ÜRO töörühma liikmena ja ma arvan, et ka sotsiaaldemokraatide variraportöör on nõus, kui ma nüüd sõna võtan. kõigepealt tahaksin Aleksander Grafon Lambsdorfi tänada selle töö ja resolutsiooni ettepaneku eest, tegemist on väga kompleksse tööga ja mis puudutab meie töörühma ja Euroopa Liidu rolli ÜRO-s, siis me oleme tõesti väga palju ära teinud, aga ma tahan teha mõned muudatusettepanekud Euroopa Liidu rolli kohta ÜRO-s. ma tahaksin äh, et oleksid äh, siin teatud äh, küsimused minu raportist ka sees. parlament on siin tõesti väga suured eesmärgid paika pannud äh, oma rolli kohta ÜRO-s ja teises peatükis julgeolek ja rahu on tehtud viide naistele, eriti just konfliktiolukordades. ja ma arvan, et see on ka Julgeolekunõukogu resolutsioonis aastast kaks tuhat kümme kirjas ja seal on väga selgelt öeldud ka, et naiste kaasamine, eriti just konfliktide lahendamisel või naiste probleemid konfliktide lahendamisel peaksid leidma horisontaalse lahenduse, seda ka ÜRO abil siin on tehtud äh, viiteid äh, naiste rollile humanitaarabi andmisel ja otse loomulikult ka riigi ülesehitamisel konfliktijärgses per-, per-, konfliktijärgsel perioodil, samamoodi nagu relvade ärakorjamisel. ja samamoodi ka on välja toodud naiste roll rahu läbirääkimistel. meil tuleb anda ka fraktsioonina oma panus. ÜRO puhul on alati üks probleem see, eriti just naiste puhul, ma ütlen, selle United Nations Women organisatsiooni puhul on see rahastamise probleem. on olemas küll organisatsioonid, aga neil ei ole piisavalt vahendeid. ja tõesti oleks väga hea ja ma ei taha siin hakata nüüd kvootidest rääkima, me teame, et kvootide küsimus on väga ebapopulaarne, aga meil tuleb rääkida liikmesriikide panusest ja siin tuleb tõesti öelda, et oleks väga hea, kui meil oleks mingi miinimumprotsentmäär paika pandud null koma null üks protsenti näiteks. ja siis äh, kohustus äh, kaitsta. ka siin me oleme teinud äh, viite vastutusele ja me tahaks väga, et Euroopa Liit ühe suurima panustajana ka saaks teha ettepanekuid ning äh, peatükis, mis puudutab äh, lepitust ja vahendust, äh, sinna võiks lisada veel ka ennetava diplomaatia. ma arvan, et see oleks päris heaks täienduseks sellele peatükile ja peaksime mõtlema, kuidas me äkki saaksime Euroopa Liidu ja ÜRO vahel luua sidemega võimsuse vahendamisel. eriti just julgeoleku ja kaitsepoliitika jaoks on sellised algatused tähtsad ja seda võiks üle kanda ka äh, lepitusele. mis puudutab nüüd rahu ja demokratiseerimist, siis oleks hea, kui ÜRO-l oleks ka mandaat rahvusvaheliste vaatlejate osas, eriti just valimisvaatlemisoperatsioonide puhul. sest see oleks tõesti mõistlik, sellepärast et rahuprotsessi lõppetapis äh, Äh, siis, kui korraldatakse juba valimeid, valimisi, juhtub äh, tihti see, et meil ei ole äh, valimisvaatlejatele võimalik turvalisust tagada, võib-olla sinikiivreid võiks kasutada selleks nüüd see soovituse tekst eriti kui mõtleme, mis on seal Lähis-Ida kohta kirja pandud. see algatus kuuskümmend neli tuumarelvavaba tsooni loomiseks. jah, meil on siin probleemi relvade massilevikuga, tegemist on suure probleemiga, Euroopa Liit peaks siin väga selgelt oma seisukoha välja ütlema. ja seda tuleks teha ka ÜRO Üldassambleel. ja lõpetuseks, võib-olla ei ole see nii tähtis või siiski on. ma arvan, et see kõik tuleks edastada ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrgele esindajale. suur tänu ja härra Lambsdorff lõpetuseks. jah, me oleme praegu protsessi alguses ja äh, ootan põnevusega seda koostööd, mis mind ees ootab. väga huvitav on see mõte teatud naiste kvoot paika panna. kolleeg Mõnis ütles, et UN Womenil on eriti suured probleemid, võib-olla tõesti võiks mõelda selle peale, et kas oleks vaja kvoot sisse siis, kas oleks vaja kvoot sisse viia või kas me seda soovitame, seda tuleks variraportööridega arutada. tundub, et siin on väike valesti arusaam äh, mine selle muudatusettepanekute tegemise tähtaja osas mitte kakskümmend kuus aprilli osas, vaid üheksas mai ja pärast seda vaatame, et me saaksime selle asjaga korralikult ühele poole. me olime siin ajast maas ja ma pean kahjuks nüüd ära minema, aga ma olen veendunud, et saame selle soovitusega hakkama. suur tänu! ja üheksas mai on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja tahaksin veel kord teha ettepaneku, et räägiksime proua Kopaga. otsustasime, et kaheksas mai võiks olla tähtajaks, kuid vaadates seda arutelu, et kui muudatusettepanekud on tehtud, siis proua Kopa vastavalt sellele arutelule ja muudatusettepanekutele võiks äkki mõelda ka teise raporti versiooni koostamise peale, selleks et meil oleks rohkem aega seda küsimust arutada ja et me siis võib-olla mitte juunikuus ei läheks sellega täiskogule, vaid juulikuus. kui te sellega oleksite nõus, siis mulle see väga sobiks, et kaheksandal mail muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. ma ei taha nüüd seda aga ilma proua Kopata siin peale suruda. aga tundub, et äh, koordinaatorid on sellega nõus. suur tänu ja nüüd läheme viimase päevakorrapunkti juurde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 I would like to introduce you Janes Kaklins, Assistant Director General. tahaksin teile tutvustada Janes Karklesit, kes on UNESCO kommunikatsiooni informatsiooni osakonna peadirektori asetäitja, kes räägib siis UNESCO tegevusest Vahemere lõunapiirkonnas. tegemist on olulise äh, valdkonnaga äh, äh,, sest see on üks meie koostööpiirkondi, Euroopa Liidu poolt rahastatav piirkond. ja ma arvan, et meie koostöö ÜRO äh, vastavate osakondadega on äärmiselt oluline ja ma palun, et härra Karklinš äh, võtaks nüüd sõna. ja suur tänu tulemast. tänan, esimees. ja tänan võimaluse eest UNESCO nimel tutvustada lühidalt teile meie tegevusi äh, Äh, sõnavabaduse ja meedia arengu kohta Põhja-Aafrika piirkonnas ja Araabia riikides. UNESCO on maailmas paremini tuntud tänu oma tööle äh, kultuuripärandi kaitsel, kuid juba mitme aastaid on UNESCO aktiivselt tegutsenud sõnavabaduse ja pressivabaduse valdkonnas me tegutseme läbi mitme algatuse äh, süsteemselt lähenedes äh, ajakirjanduse vabadusele läbi seadusandluse, äh, töötame koos liikmesriikidega selle nimel, et nad saaksid kohandada oma meediaseadusi, sõnavabaduse, ajakirjanduse vabadusi, e, juurdepääsu seadusandlusele ja viia need vastavusse rahvusvaheliste normidega Need olid UNESCO poolt esimesed algatused pärast Araabia kevade sündmuste puhkemist Tuneesias ja Egiptuses, ka Jordaanias. ja nüüd teeme ettevalmistusi äh, koostööks Liibüa uue võimuga äh, UNESCO üks paremini tuntavaid üritusi oli äh, maailma pressivabaduse päeva korraldamine, äh, mis leiab aset äh, iga aasta kolmandal mail. kakskümmend üks aastat tagasi üks grupp Aafrika ajakirjanikke Windhoekis kiitis heaks Windhoeki deklaratsiooni, millega kutsusid üles kehtestama maailma pressivabaduse päeva ja see päev on seotud Guillermo Cano auhinna üleandmisega ajakirjanikele, ajakirjanikele organisatsioonidele, kes on andnud omapoolse suure panuse ajakirjanduse vabaduse saavutamisele maailma erinevates nurkades. käesoleval aastal annab UNESCO vastava aja auhinna üle Aserbaidžaani ajakirjanikule Fatulajevile ja pidustused toimuvad Tuneesias Kartaagos ja nendel osalevad Honeesia kõrged ametivõimu esindajad, peaminister ja president. tavaliselt maailma ajakirjanduse vabaduse päeva tähistatakse ka konverentsiga, igal aastal on konverentsil konkreetne teema, käesoleval aastal uued hääled, meediavabadus abiks ühiskonna muutmisel. konverentsi päevakord on suunatud sellele, et analüüsida meedia rolli äh, muutuvas ühiskonnas, noorsoo rolli ja uue tehnoloogia kasutamist. ja samas on väga sobiv mainida siinkohas ka parlamendisaadikute rolli sõnavabaduse ja ajakirjanduse vabaduse taganemisel äh, üleminekuriikides UNESCO tegevus nimetatud piirkonnas on suunatud ka äh, ajakirjanike koolitavate haridusasutuste võimekuste suurendamisel ja ka ajakirjanike väljaõppel. esimene äh, tegevus, mille UNESCO läbi viis kohe pärast seda mm, Araabia kevade puhkemist, oli äh, ajakirjanike koolitamine, kuidas teavitada muud maailma valimistest pärast seda, äh, kui aastakümneid taolistes režiimiga riikides valitses ainult üks tõde, tuli ajakirjanikke õpetada ka pluralismi teemadel ja selles osas, kuidas äh, kajastada äh, valimiskandidaatide seisukohti Tuneesia taolistes, Egiptus taolistes riikides kasutab UNESCO äh, oma Media Development Indicator süsteemi. see metoodika töötati välja UNESCO-s neli aastat tagasi ja seda on rakendanud, rakendatud mitmetes riikides ja see metoodika võimaldab analüüsida ja välja tuua need puudused ja tühikud, äh, mis tuleks täita pressivabaduse valdkonnas ja niiviisi on meil võimalik välja selgitada vajalikud projektid, mida me oleme alustanud eh, Egiptuses ja Jordaanias koostöö Euroopa Liidu liikmesriikidega on UNESCO jaoks äärmiselt tähtis ja kohe pärast sündmusi nimetatud piirkonnas võtsid mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid meiega ühendust ja tegid äh, ettepaneku rahastada projekte, siinjuures ma mainiksin Belgiat, Bulgaariat, Rootsit kui kõige aktiivsemaid riike ja heldekäelisi doonoreid meie projektidele. Äh, Euroopa Komisjon äh, käesoleval hetkel Äh, otsib suuremat projekti selle piirkonna jaoks, mis aitaks äh, äh, äh luua äh, rahvusringhäälingud nendes riikides. ja UNESCO, kui kõik plaanid lähevad vastavalt kavale, saab olema selle projekti peamiseks korraldusasutuseks. UNESCO jaoks on väga tähtis äh, võidelda ka ajakirjanike turvalisuse eest ja võidelda äh, karistamatuse vastu. ei saa olla demokraatlikku ühiskonda, kus ajakirjanikke kiusatakse, ähvardatakse, tapetakse. möödunud aasta septembris korraldasime äh, ÜRO äh, ametkondadevahelise konverentsi ajakirjanike turvalisuse teemas, mille tulemusena koostati ÜRO tegevuskava, mis kümme päeva tagasi kiideti heaks ja UNESCO on ÜRO juhtiv amet äh, selle projekti läbiviimisel selles tegevuskavas on mitmeid olulisi aspekte, mis on suunatud erinevate ÜRO agentuuride ja ametkondade tegevuse paremaks kooskõlastamiseks ja mitmed on suunatud ka äh, ÜRO liikmetele. kas on rolli ka Julgeolekunõukogul äh, ajakirjanike turvalisuse ohutuse tagamiseks väljaspool konfliktipiirkondi? Äh, julgeolekunõukogu resolutsioon seitsekümmend kolm seitsekümmend kaheksa eh, tegeleb ka ajakirjanike turvalisusega konfliktipiirkondades, kuid me teame, et ajakirjanikke tapsetakse sageli ka väljaspool konfliktipiirkondi, konfliktikoldeid. ja sellest on saanudki üks olulisi elemente meie tegevuskavas. loomulikult meie soov oleks näha ka Euroopa Liidu osalust, ka Euroopa Parlamendi saadikute äh, osalemist eh, selles arutelus, sest lõppkokkuvõttes on ikka ühiskonna ülesanne kaitsta ka aja, ajakirjanikke, valitsuste ülesanne kaitsta ajakirjanikke, sest ühiskonnast tuleb luua sallivuse eh, õhkkond, et vältida rünnakuid eh, ajakirjanike vastu rääkides nüüd maailma pressivabaduse päevast, nagu ma mainisin, käesoleval aastal äh, tähistatakse seda Tuneesias ja lubage lõpetuseks kutsuda Euroopa Parlamendi liikmeid Tunisis, Tunisisse kolmandal mail äh, ülemaailmsele pressivabaduse päevale, kus arutatakse meedia rolli muutuvates ühiskondades. tänan, esimees, ja olen nüüd valmis hea meelega vastata, vastama äh, parlamendisaadikute küsimustele. jah yeah Paldies, Kaklinš kungs. That, but that was all in Latvian though. <laughs> Thank you very much for your. suur tänu selle sõnavõtu eest ja kõigepealt ma tahan öelda, et ma olen väga positiivselt üllatunud, et UNESCO on selles väga spetsiifilises valdkonnas väga aktiivne. UNESCO-l on loomulik loomulikult ka niisuguseid liikmesriike, mis ei ole pressivabaduse osas just esirinnas ja seetõttu on meeldiv tõdeda, et nad on selles vallas väga aktiivsed, nii et mõned kursused või konverentsid, mis toimuvad praegu näiteks Põhja-Aafrikas, võib-olla et neid oleks võimalik viia läbi no näiteks Venemaal, aga Hiinas kindlasti mitte, nii et oluline on ka silmas pidada, kus saab olla aktiivne ja kus mitte. see piirkond huvitab mind eriti sellepärast, et ma olin valimiste vaatlusgrupi juht Tuneesias Euroopa Liidu nimel ning me seal jälgisime ka pressivabadust ja seda, kuidas press valimisi kajastas. selles väga olulis-, väga kon-, konkreetses olukorras ei toimunud meil rohkem mingeid konkreetseid poliitilisi voorusid, aga samas me olime kogu aeg kontaktis ajakirjanikega, kes olid nii-öelda lojaalsed süsteemile ja samas ka teised, kes olid kogu aeg olnud opositsioonis. kusjuures meie tegelikult nägime, et sõltumata sellest, kas nad kuulusid vanasse kaardiväkke või olid uued, siis kohe, kui kerkis küsimus karistamatuse vastu võitlemisest ja ja ajakirjanike kaitsest, siis igal juhul on võimalik äh, tegeleda iga, kõikides üleminekuriikides ajakirjanike professionaalse eetika pa, olu, parandamisega. see on väga paljudes riikides niimoodi, sest et kõik soovivad ühest küljest olla oportunistlikud, aga samas mõnikord on nad, ei ole see võimalik, sellepärast et see on täiesti ebaseaduslik, aga nüüd, kui kõik on lubatud, siis nad, siis nad lihtsalt avaldavad kõikvõimalikke asju, nad ajavad segamini faktid ja igasugused kommentaarid, nii et see on võib-olla küsimus, mis vajab lahendamist. nii et kas mitte see ei võiks olla üks olulisi valdkondi, millele suunata oma tegevus, et et ajakirjanikud tegelikult muutuksid eetilisemaks ja kui ajakirjanikud muutuvad eetilisemaks, siis loodetavasti hakkavad ka kodanikud uut meediat rohkem usaldama, sest et nad peavad, juhul kui nad näevad, et tõesti uus meedia räägib asjadest nii, nagu nad on ja ei valeta neile, no see suur tänu, suur tänu teie siia tulemise eest ja suur tänu ka sõnavõtu eest. mina tulen tegelikult riigist, kus ma olen kogenud diktaatori režiimi, nii et ma tean väga hästi, kui oluline on pressivabadus ja ajakirjanike kaitse demokraatia tagamiseks ja kindlustamiseks. see on üks väga olulise tähtsusega, kui mitte kõige tähtsam vabadus. enne kui meie riik liitus Euroopa Liiduga, ei olnud meil tagatud elementaarne pressivabadus, nii et ma tegelikult mõistan väga hästi ja hindan UNESCO tööd selles valdkonnas ja samuti erinevate arusaamade ühendamist, mis on erinevates riikides ja erinevates tsivilisatsioonides erinevad, just selle mõistmise edendamist, et et inimõigused on tõesti üleüldised globaalsed õigused. olles nüüd seda öelnud, tahaksin ma saada täpsemat infot, mida te juba teete Liibüas, sellepärast et see on riik, kus praegu on väga palju äh, tööd vaja teha ning ma tahaksin küsida ka seda, et kuidas te saate Aafrikaga suhelda, sest et me näeme Aafrikas väga suuri probleeme, just mis puudutab väljendusvabadust ja meile tundub, et UNESCO ei tee tegelikult sealt piisavalt kuidas te sa-, selgitate seda ob-, Objangi autasu, mida, mis UNESCO-st välja tuli, sest et Objangis on ju olukord tegelikult väga õudne. kas see siis, kas ta siis näiteks Obiang ostis UNESCO ära, et UNESCO oma nime annaks sellele auhinnale või see on väga selle mõistetamatuks jäänud? tahan ka küsida, kuidas te selles kontekstis Aafrika Liiduga suhtlete, sellepärast et suuruselt teine riik, mis on Aafrika Liidu peakorteriks ehk Etioopia, on riik, kus, kus ajakirjanikke väga karmilt taga kiusatakse, nii kohalikke kui välismaiseid. hetkel on seal vangis kaks Rootsi ajakirjanikku ning sadu Etioopia enda ajakirjanikke, nii mehi kui naisi, istub vangis täiesti naeruväärsetel põhjustel ja mõttetute süüdistustega, mis ei ole absoluutselt kooskõlas selle riigi poolt iseendale võetud kohustustega. ning viimaks Aserbaidžaan. mul on väga hea meel, et te annate selle audi-, hautasu Aserbaidžaani ajakirjanikule, eriti veel eelseisva Eurovisiooni lauluvõistluse valguses, mis suure täh-, suure tõenäosusega tõmbab kõikide inimeste tähelepanu Aserbaidžaanile ja siis ka pöörata, saab pöörata tähelepanu sellele, et Aserbaidžaanis samuti väga palju inimes-, õigusi rikutakse, nii et minu arvates on on Eurovisiooni lauluvõistlus suurepärane võimalus juhtida sellele tähelepanu, milline on inimeste inimõiguste osu, olukord Aserbaidžaanis. suur tänu! suur tänu. härra Karlins, teil on sõna. suur tänu, härra esimees ja suur tänu saadikutele nende küsimuste eest. härra Kaalar, ma olen täiesti nõus teiega, et ajakirjanike professionaalne eetika üleminekuriikides on küsitav ning me alustasime programmidega, mis peaksid tegelema ajakirjanike põhivajadustega enne, enne valimiste toimumist, kuidas kajastada poliitilist debatti riigis, seda me juba tegime Tuneesias ja samuti Egiptuses ning vajalikud tingimused, on loodud ka institutsioonidega koostöö tegemiseks, sellepärast et UNESCO-l ei ole pädevust ise korraldada niisuguseid koolitusi ja väljaõpet, me tegeleme, teeme seda koostöös vastavate institutsioonidega, kes saavad niisuguseid korraldusi, koolitusi korraldada ja niisuguses valdkonnas väga konkreetseid teemasid käsitleda. neli aastat tagasi töötas UNESCO välja äh, mudel koolituskava ajakirjanike koolitamiseks ja ajakirjandust õpetavates koolides kasutamiseks, samuti kasutatakse seda nendes äh, probleemsetes riikides, praegusel hetkel kuuekümnes koolis, viiekümnes riigis, mina tean, et Aafrikas ka Marokos ja Egiptuses. üks küsimus, mida me selles, mida me Tuneesias samuti puudutame, on just nimelt ajakirjanduse eetika ja professionaalne ajakirjandus, sest et peame seda väga oluliseks Liibüas me veel tööd ei tee, see on vastuseks proua Koomesi küsimusele, sellepärast et julgeolek ei ole seal veel piisav, aga me valmistame juba ette oma tegevust Liibüas. me alustame nii, nagu alustasime ka Tuneesias ja Egiptuses. me hindame sealset ajakirjandusmaastikku ja ajakirjandus see arenguindikaatoreid ning selle alusel paneme paika, mida me sealt teeme. ma pean ütlema, et praegusel hetkel ei ole meil vajalikke ressursse Liibüas mingisuguste tegevuste alustamiseks, sest et siiamaani ei ole ükski doonor näidanud üles huvi sealsete programmide finantseerimiseks, aga ma olen üsna veendunud, et huvi tuleb, näiteks Itaalia poolt, kes on traditsiooniliselt huvitatud sündmustest Liibüas. UNESCO tegevuse keskpunktiks on Aafrika, mis puudutab ajakirjanduse arengut, siis on meil ajakirjanduse arengu valitsuste vaheline programm, nii täpsemalt öeldes kommunikatsiooni arendamine ning umbes viiskümmend protsenti kõigist selle programmi tegevustest toimuvad Aafrikas, erinevad projektid, mis toimuvad Aafrikas. selle programmi algusest on enam kui sada miljonit dollarit eraldatud mitmetele programmidele, väga paljudele programmidele ning enamik neist toimuvad Aafrikas mis puudutab nüüd Aafrika Liitu, siis meil on institutsionaalsed kohustused ning me teeme väga tihedat koostööd Aafrika Liidu äh, sõnavabaduse raportööriga. me teeme koostööd üsna mitmete Aafrika valitsustega äh, seadusandluse vallas ja täpsemalt infole juurdepääsu küsimustes, sellepärast et äh, see on just Aafrikas toimuva tegevuse keskpunkt praegusel hetkel. nüüd rääkides meedia arengutest ja koolitusest, siis meil on Centers of Excellence kahekümnes koolis. Need on siis niisugused tippkeskused kahekümnes koolis, kus tegevus põhineb UNESCO poolt välja töötatud ajakirjanike mudelõppekaval ja seal me siis koolitame Aafrika ajakirjanikke. kui me nüüd räägime Objangi auhinnast, siis siin ei ole mitte midagi pistmist pressivabadusega sellele auhinnale niisuguse nime andmisega olid kahe tuhande üheksandal aastal nõus kõik juhatusse kuuluvad riigid ning pärast seda on mitu korda selle küsimuse poole tagasi pöördutud ja arutelud on olnud äärmiselt tulised ning kokkuleppele me siiamaani pole jõudnud ning viimane juhatus hääletas selles küsimuses ning selle auhinna nimi muudeti ära, aga sellest hoolimata üksmeelselt me seda ei teinud. me lihtsalt muutsime selle enamushääletusega ning pärast nime muutmist see auhind sai taas kinnitatud. mis puudutab Aserbaidžaani, aga ka teisi riike, siis UNESCO või siis UNESCO peadirektor mõistab avalikult hukka korrapärase ja süstemaatilise ajakirjanike tapmise. mis puudutab teisi küsimusi ajakirjandusvabadusega seonduvalt, siis me oleme rohkem tasakaalus ja kalibreeritud ja võib-olla me nii palju niisuguste avalike avaldustega välja ei tule. aga me teeme oma delegatsioonidega pidevalt vaikselt tööd, me teeme koostööd valitsustega sellistes riikides, kus me arvame, et UNESCO panusest oleks kasu pressivabaduse edendamiseks ning see on seotud ka igasuguste endiste Nõukogude Liidu vabariikidega. me tegeleme nendes piirkondades pressivabaduse küsimusega järjepidevalt. suur tänu, härra esimees! suur tänu, ma ei olnud äh, päris teadlik kõigest sellest praktilisest tööst, mida UNESCO selles valdkonnas teeb, nii et ma arvan, et oleks igati põhjendatud, kui me rohkem selles vallas koostööd teeksime. näiteks just äh, Tuneesia ja Egiptuse meediavabaduse küsimus, samuti oli väga huvitav see teie programm avaliku sektori jaoks, võib-olla et me saame selles vallas millalgi koostööd teha. parlamendil on kindlasti teile midagi pakkuda ja samuti teie programmid võivad parlamendile huvi pakkuda. nii et ma arvan, et meil oleks heaks koostööks alust küll. härra Gonzato teatas mulle, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal toimub Euroopa Parlamendis teie poolt korraldatud pressivabaduse päev. nii et see oleks suurepärane võimalus midagi teha, me peaksime aitama teid kindlasti, tagada, et see päev kindlasti toimub nii et meil on olnud juba ka inimõiguste ja sõnavabaduse päev, nii et minu arust me peaksime vaatama, kuidas oleks võimalik neid sündmusi omavahel ühendada. suur tänu ja ma loodan, et me kohtume jälle ja ootan suurepärast koostööd. koosolek on lõppenud